lõpetame hääletuse selgitused. Läheme nüüd proua Klassi raporti juurde. sõna saab proua Aroitova üheks minutiks. suur tänu. ma tervitan kompromissi, mis sunnib liikmesriike paika panema ajakava ja tegevusplaani, mis on seotud pestitsiididega piiratud pihustamine ning puhvertsoonid, kaitsemaks joogivett ja vees elavaid organisme, seda tervitavad Euroopa Liidu kodanikud ja ma toetan seda direktiivi. proua McGuinness, üks minut. suur tänu, proua president. hääletasin selle kompromissi poolt sest see on, on mõttekas jätkusuutlikult kasutada pestitsiide. ma arvan, et tõeline probleem on, et meil on väga erinevad äh, eeskirjad liikmesriigiti. mõned äh, riigid kasutavad koolitusoperatsioone väga rangelt ja seega on neil ka väga säästev pestitsiide kasutus, kuid kõik riigid seda ei tee, seepärast see õigusakt öö, äh, tagab kõrgemad standardid läbi Euroopa Liidu, see on hea nendele, kes kasutavad pihust, teatud aineid ja kes on nendega kokkupuutes. ma arvan, et see on igati mõistlik pakett ja mul on väga hea meel toetada seda ja õnnitlen ka raportööri. tänan. Madame Doyle. proua Doyle. proua president, ka mina toetasin seda hääletust. loomulikult on meil vaja reguleerimissüsteemi petsitiidide jaoks. klassi raport suurendab kontrolli ja ja vähendab äh, püsivaid saasteaineid miinimumini. ohk, oht versus risk selliste küsimuste puhul, mina olen alati leidnud, et just kasutajad peavad, äh, peavad siin otsustama, mitte turule toomine. paljud tooted võivad olla ohtlikud, kuid neid kasutatakse valesti. turul olemine iseenesest ei ole oht tarbijale või keskkonnale või nende toodete kasutajale pestitsiidid on ohtlikud siis, kui kasutaja ei tea, mida ta teeb, kui vahendid ei ole piisavad, kui keskkonnanõuetest ei peeta kinni, kui need ei lasu, ladustata korralikult ja plaanipäraselt. kvantitatiivsed äh, piirangud vajavad hoolikat juhtimist. proua president, kokkuvõttes tuleb neid aineid kasutada võimalikult vähe, nagu iga põllumees seda ka teab taimekaitsevahendite turule viimise kohta nüüd breueri, breueri raport proua roitova. proua president mina toetasin uut määrust sest see on väga hea vahend mis võimaldab eh, meil kasutada turvalisemaid alternatiive taimekaitseks teine positiivne samm edasi on see, et on vastastikune tunnustamine äh, geograafilistes tsoonides. veel on oluline keelustada kartsenogeensed äh, geneetiliselt muundavad ained ning ained, millel on neurotoksiline mõju, kui sellel on teaduslik äh, alus. Nende määr on küll suhteliselt väike, kuid sisse veetud tooted peavad, peavad alluma samadele nõuetele. ma tahaksin ka selgitada oma hääletust muude raportite osas. Te olete, te saate minu selgitused kirjalikult. Thank you, president aitäh president ma tahaksin üles tunnistada et lapsest saadik ma olen vihkanud herneid ning ma esitan kahjuks piirkonda Suurbritannias, kus väga palju herneid kasvatatakse ja see on mulle Breeri raportiga seoses väga palju probleeme põhjustanud. ma olen nõus selle raporti eesmärkidega, ma nõustun, et me peame edendama keskkonna ja inimeste tervist, aga see seab ohtu ka väga suure põllumajandustööstuse minu piirkonnas ja pärast pikaajalist mõtlemist jäin ma erapooletuks, aga ma tahaksin öelda, et mulle tundub, et meie õigusloomeline menetlus äh, oli vigane. meil oli väga palju informatsiooni, äh, vastuolulist informatsiooni, nii et, et nii mina kui ka paljud teised oleksime soovinud ka kolmandat lugemist või lepitusmenetlust, et äh, me saaksime tõesti kindlad olla, et me oleksime kõiki huve kaitsnud, aitäh! proua Haakin aitäh, president, aga mina äh, leian, et on tegu väga raske otsusega äh, raport oli üldiselt väga tasakaalustatud ja konstruktiivne ning kindlasti tagab äh, kaitse nii inimestele, loomadele kui ka keskkonnale. aga ma tunnen muret selle olukorra pärast, kus me te-, langetame otsuseid mingi aine heakskiitmise kohta, selle, selle kohta, kas see aine on ohtlik või ei ja me ei arvesta võimalike eksportijatega. ma arvan, et meil on vaja mõjuhinnanguid, mis tuginevad teaduslikele alustele ning üks asi, mis mulle muret teeb, on see, et kui ma inimestega räägin Euroopa Liidust, siis üks teema, mida nad pidevalt tõstatavad, on see, et mõnikord Euroopa Liidu õigusaktid ei ole proportsionaalsed ja kuigi ma usun, et selles raportis on paindlikkus, oleks minu arvates olnud vaja natuke rohkem. aga mis kõige olulisem, meil oleks olnud vaja edasisi teaduslikke tõendeid, millele tugevdada. jah, meil on ettevaatluspõhimõte ja me peame seda silmas pidama, aga otsused peavad põhinema tõenditele ja ma oleksin soovinud pisut rohkem tõendeid antud juhul. aitäh, president pestitsiidide tõhus ja õige kasutamine on hädavajalik. jah, keskkonnakaitse äh, ja rahvatervise kaitse käivad käsikäes. samal ajal peame sellega tasakaalustama tarbijate ja tootjate vajadusi. kuigi ma tervitan Breyeri raporti eesmärki, et vähendada bürokraatiat, ei suuda ma seda siiski toetada olen kohtunud mitmete spetsialistidega, põllumeeste esindajatega, West Midlandsi äh, esindajatega, kes on kõik väga mures, kuidas see äh, raport mõjutab äh, nende tegevust. minu arust kõige suurem mure on see, et siin ei ole toimunud komisjonipoolset mõjuanalüüsi, pole selget selgust, mida see raport tähendab põllumajandusele. sel ajal, kui kogu maailmas kasvavad toiduhinnad, ei ole vist õige aeg sisse tuua meetmeid, mis võivad äh, vastupidiselt mõjutada toidu tootmist. seetõttu minu delegatsioon pakkus välja muudatusettepaneku, äh, et ammu vajalik äh, mõjuanalüüs saaks siiski ära tehtud. proua Mäkines, proua eesistuja, proua president, nagu teisedki kolleegid, oli ka minu jaoks see väga hea raske teema jah, eelkõneleja oli äh, hernese pärast äh, mures, siis kartulid olid selgelt meie menüüs. see ettepanek, mille üle me hääletasime, oli aga palju parem kui see, mis esialgselt esitati ja äh, komplimendid nendele, kes selle kallal töötasid. paar asja selle kohta põhiteema on siin see, et me oleme olukorras, kus põllumehed peavad tegema lobi põllumajanduskemikaalide tööstusele, et nad toodaksid turvalisemaid alternatiive, nii et saaksid jätkuvalt toitu toota. ja suur hulk energiat peaks minema sellele lobitööle. kui asi puudutab toidu importi, siis komisjon peab arvesse võtma Euroopa põllumeeste ja tootjate tegelikke murusid äh,, muresid, et neid, neil on keelatud teatud ainete kasutamine, samal ajal konkurentid seda kasutavad ja neid selgitusi on vaja, et meie põllumeestele asjad palju-palju kergemaks teha. härra Mõud, aitäh, proua president, ma hääletasin selle vastu lihtsalt sellepärast, et selle ettepaneku on põhja lasknud äh, keskkonna grupp äh,, fraktsioonid ja volinikud. sellest hoolimata peaks see olema ju äh,, see võeti vastu, samas me oleme ju mitmekesisuse liit. me vajame mitmekesisust. siin oli tegemist põllumajandusküsimusega, kuid me ei näinud kusagil Taani põllumajandusministrit. häbiasi ja põhjus loomulikult on sellepärast, et on huvide konflikt, kuivõrd taanlastel ei õnnestu töödelda öö, oma joogivett, kui see maa seest välja tuleb. meie põllumehed tunnevad ennast hüljatuna ja solvatuna, et siin teha, viidatakse nagu nemad ei teaks, mida nad teevad ja neile tuleb näpuga näidata tegelikult olete lisanud veel ühe rühma inimesi eh, Euroopasse, kes põlastavad Euroopa sekkumist kõigesse, mida nad teevad. proua Toil, ah, president on esitatud väga liialdatud eh, seisukohti kõik igast nurgast selle raporti kohta siin on raske eraldada äh, fakte fiktsioonist ja jõuda järeldusele, kuidas äh,, kuidas hääletada. hääletada, kui me räägime pehmetest puuviljadest ja äh, kartulitööstusest, siis äh, Iiri äh, põllumehed on minuga ka sellel teemal sõna võtnud, ma toetan seda kompromissi, sest äh, toetusettepanekud äh,, panekuid me toetasime, ma toetasin seda hääletust, sest minu arvates kõige halvem võimalik äh, tulemus oleks olnud esitada see raport lepitusprotseduurile. see on oluline turvavõrgustik, soodustab äh, põllumajanduskeemiatööstust äh, tootma ähm, ohutumaid alternatiive, aitäh. härra Kamal. suur aitäh, proua president. kui me räägime Euroopa projektist, siis me räägime demokraatiast ja sam-, samas ignoreerime demokraatlikust äh, demokraatlikku tahet Prantsusmaal, Taanis ja mujal. me räägime toidukindlusest ja samal ajal räägime projektist, mis tegelikult vähendab seda, me räägime Euroopa vaestest põllumeestest, samal ajal nad peavad jälle, need vaesed, importima äh, toidu nendelt põllumeestelt, kes äh, kasutavad neid aineid, mida Euroopa farmerid kasutada ei saa. komisjonile palve, palun mõelgem tulevikus, millised on meie seadusand-, äh, seadusandlike aktide tahtmatud tagajärjed. ma olen härra, proua Pollisega nõus, et siin peaks olema kolmas lugemine, ma olen nõus, et see on liiga kiirustatult vastu võetud ja me oleme kõik nõus, et teaduslikul alusel ei ole te-, teostatud piisavat mõjuanalüüsi ja hoolitsegem selle eest, et nii neid rohkem ei tehtaks. härra Ethan Harris. aitäh, president. ma püüdsin äh, kompromissi lõhkuda, hääletades teatud osade vastu sellest raportist äh, James Murbury äh, põllumees minu piirkonnas andis mulle soovitusi. ma olen nelikümmend aastat selles valdkonnas töötanud Äh, ma olen alati kasutanud aineid, mis ei tohiks äh, kahjustada ei inimesi ega keskkonda ja seetõttu on murettekitav, et paljude toodete ärakaotamine äh, nagu triasool, fungitsiid, ei põhine mitte teadusargumentidel, see vähendab minu äh, elatise teenimise võimalusi ja ei ole põhjustatud. ma olen väga paljudelt teistelt saanud ta, samasuguseid äh, kirju Leicesteris um,, ähm, Nottinghamshire'is ja sajadelt, sadadelt, sadadelt teistelt ja seetõttu minu arvates see kompromiss ei ole hea. proua Sinnod, viimane kõneleja. see hääletus on läbi, äh, argumendid on esitatud, ma tahaksin tulla tagasi selle juurde, mis kõlas debattidel nii siin kui komi-, äh, komisjonis. kuidas ei usaldata põllumehi? paljud eeldavad ja oletavad, et põllumehed on kuidagi äh, tervise ja keskkonna vaenlased. minu kogemuse äh, järgi ei ole miski tõest kaugemal. Iiri põllumehed on alati olnud aastatuhandeid need äh, võitlejad, kes võitlevad keskkonna eest, et oleks elus, puhas ja tootev. samamoodi põllumehed on olnud meie tervisehoidjateks, nemad toida, toodavad head toitu, mis on aluseks meie heale tervisele. kutsun teid üles taastama usku põllumeestesse, kes teevad parimat, et meid toita väga rasketes äh, tingimustes, ilm äh,, kahjurid ja Euroopa Liidu poliitika. alustame uuesti kell viisteist null null siis on päevakorras härra Coelho raport äh, libe komisjonis vastu võetud passide ja reisidokumentide turvaelementide ja biomeetria standardid ja nüüd on istung katkestatud.